ja, guten tag ähm.... tere päevast, mu daamid ja härrad. pärast seda, kui komisjoni esimees on haigestunud ja tema asetäitjad ei saa kahjuks äh, sellel kuulamisel osaleda, avaneb minul taas kord võimalus tervitada kolleege ja meie külalisi. meie kuulamise käigus hakkame me rääkima aktiivsest tööturupoliitikast liikmesriikidest, nendest headest näidetest, millest tasuks eeskujuks võtta äh, ja sellest, kuidas on võimalik saavutada adekvaatset sissetulekut, aktiveerida tööturgu äh, ja kuidas tagada asjaomaseid avalikke teenuseid. mul on väga hea meel, et meil on siinkohal tõesti rõõm tervitada väga kompetentseid spetsialiste ja ma paluksin neil kümne kuni kaheteistkümne minuti jooksul tutvustada oma seisukohti toetatuna PowerPointist. tervitan kõiki meie külalisi, kõigepealt proua Lula Santillana Vallejo, kes on tööhõive ja äh, rändepoliitika, äh, poliitikasekretär Hispaanias. siis ma tervitan professor Jacek Metšinat, kes töötab Varssavi Ülikooli sotsiaalpoliitika teaduskonnas ja kes on äh, Äh, Poola Ametiühingute Konföderatsiooni nõustaja. Äh, tervitan järgmiseks äh, meie külalist Paul Svemmi, kes tegeleb eakate tööturu analüüsiga ja tegeleb OECD prognoosidega siis kolleeg, eh, siis külaline Lukk Selderloo, kes on Euroopa eh, teenuste osutajate ametiühingute peasekretär ja lõpuks Steven Tobin, kes on rahvusvahelise tööorganisatsiooni teadusuuringute osakonna assistent. nii, alustagem ja palun, proua Lola Santillana Vallejo, teil on sõna Eh, buenas tardes a todos y a todas. tere! kõigepealt eh, tahaksin tänada kutse eest eh, teie komisjoni ees esineda. olen Hispaania ametiühingu Castilla La Mancha esindaja ja tegelen eh, tööturult välja langenute aktiivse kaasamisega tööellu on oluline tagada neile minimaalne sissetulek, et tagada nende kaasatus tööturule. samuti tegelen ka vastavate teenuste osutamisega. En España eh, existe Hispaanias kehtib erinevates autonoomsetes piirkondades erineva miinimumpalga määr. seega on vaja võtta vastu tööhõive äh, programm neile, kes on tööturult välja langenud. Äh, sellega tegelevad äh, piirkondlikud ametiasutused ja meie jaoks on ülesandeks need inimesed tööturule taas kaasata. kui me vaatame pilti Hispaanias tervikuna, siis Hispaanias on kaks miljonit isikut, kes on viimased kolm aastat see, ehk siis pikaajaliselt töötud. Need andmed on aastast kaks tuhat üksteist, kuid sellest saadik on töö, niisuguste töötute arv kasvanud miljoni võrra nüüd me analüüsime siin piirkondlikult sissetulekut, ametiühingute tööd, tööhõive tagamisel, seega me näeme, et piirkonnad on Hispaanias väga erinevad, meile vaatab vastu väga kirev pilt, muuhulgas miinimumpalga osas. me näeme et mõned miinimumpalgamäärad on tõesti äh, väga minimaalsed ja väga paljud on tõrjutud äh, sotsiaalsetesse äärerühmadesse. kõige vaesemates piirkondades on miinimumpalk Äh, väga väike ja väga paljude inimesteni toetused ei jõua. loomulikult on rikkamates piirkondades olukord vastupidine. kui me räägime tööhõivepoliitikast äh, ja töötuse vähendamisest, siis praegune Hispaania valitsus on teinud ulatuslikke kärpeid Äh, sotsiaalvaldkonnas tehtud on tööhõivepoliitikas tõesti erakordselt suuri kärpeid ja see takistab inimeste tööturule kaasamist. Äh, on oluline liikuda siiski täiesti vastassuunas, kogu Euroopa püüab liikuda vastassuunas, lähtudes Brüsseli Euroopa Komisjoni initsiatiividest need, kes vajaksid rohkem abi. seal kasutas valitsus punast pliiatsit oluliselt rohkem kui eh, nende puhul, kes nii suurt toetust ei vaja. Castilla-La Manchas oli neid, eh, oli eh, kärbete määr üheksakümmend üks protsenti. ja moodustasid enam kui kakssada kuuskümmend miljonit eurot vastupidi, see areng leiab aset nendes piirkondades, eh, kus sissetulek on suurem, aga kärped olid seal oluliselt väiksemad, see on täpselt vastupidiselt eh, sellele, mida näevad ette Euroopa Liidu direktiivid ja Euroopa Komisjoni suunised. Eh, et vastupidiselt ametiühingute seisukohale on suurendatud inimeste vallandamise määra, toetused on väiksemad ja tegelikult ei saa me rääkida akti-, aktiivsest tööhõivepoliitikast. on koostatud koos ametiühingutega küll plaan tööhõive suurendamiseks, see plaan tugineb komisjoni suunistel ja see puudutab eeskätt kõige enam löögi alla sattunud elanikkonda. kui tingimusi, mis võimaldavad niisuguste toetuse maksmisi, on loendamatuid ja nad on omavahel vastuolus. tegelikult on siiski vaja tagada niisuguste meetmete sidusus selleks, et me ei toimiks vastassuunaliselt ja tõepoolest need, Eh, kellele miinimumpalk on väga väike, eh, suudaksid seda ka kätte saada, suudaksid saavutada seda, et neile e-, võimaldatav neljasaja kahekümne eurone miinimumpalk oleks tagatud. praegune problemaatika seisneb selles, et välja töötud plaani tingimused on väga auahned, kuid on väga mitmeid tõkkeid mis ei luba neile, kes on sotsiaalselt tõrjutud, eh, neist ka vähimatki eh, abi saada. inimeste eest hoolitsetakse väga vähe eh, ja neid, kes peaksid tegelema inimeste tööturule taaskaasamisega, lihtsalt ei jätku ja puuduvad ka vastavad rahalised vahendid. veel üks elanikkonnarühm, keda see olukord väga tõsiselt puudutab, on noored inimesed noorte inimeste töötus e- Hispaanias on peaaegu kuuskümmend protsenti. mitte keegi ei ole praegustest kärpemeetmetest äh, kasu lõiganud, ei äh, sihtrühm kui selline ega ka äh, tööturg tervikuna me tegime nüüd ettepaneku selleks, et olukorda pehmendada selleks, seda me, me peame tegema tõsist koostööd riigi ja ametiühingutega, selleks, et ebarglikke arenguid pehmendada või kõrvaldada. meil ei ole vaja ainult klantspilti, meil on vaja näha asjade olemust ja sisemust. Need isikud, kes on äh, sotsiaalselt tõrjutud, peaksid tegelikult sotsiaalpartnerite toel aktiivse tööturupoliitika kaudu ja investeeringute abil olema, äh, neil peab olema tekitatud võimalus äh, tööturule naasta. aktiivne tööhõivepoliitika on suunatud ka sellele, et äh, suuta saavutada kahe tuhande kaheksanda aasta tase Äh, selleks on vaja täita ka kõiki neid suuniseid ja direktiive, mida komisjon on vastu võt-, võtnud. eriti oluline on jõuda nendeni, keda äh, majanduslik olukord ja kärpepoliitika on kõige enam puudutanud. meil on vaja, et äh, tasakaalustuks olukord tööturul. meie jaoks kujutab see endast väga suurt muret sest et me peame tõepoolest analüüsima, kuidas ja kas me oleme raken-, kas me oleme suutnud saavutada vajalike meetmete käivitumise. me näeme, nagu ma juba rõhutasin, et praegu lähevad arengud absoluutselt vales suunas ja tänan teid tähelepanu eest, aitäh! suur aitäh selle teabe eest, Äh, mis on pärit Hispaaniast. see on väga abiks ka meil tehtavale tööle ja nüüd on mul hea meel anda sõna professor Jacek Metšinale. E, proszę Państwa, ja bym chciał się skoncentrować na charakterze... Aitäh! mina keskenduksin sellele, milliseid reforme on Poola viimastel aastatel läbi viinud kui me räägime kaasavast äh, tööturust. minu analüüsi aluseks on see, et Euroopa Liit, äh, liitu astus Poola üle kümne aasta tagasi ja siis oli meil Euroopa Liidu kõige kõrgem tööpuudus ja kõige madalam tööhõivemäär. me võitlesime töötuse vastu, mingil määral olime edukad, aga meil on viimastel aastatel olnud ka teised väljakutsed, nimelt me soovisime ära kasutada seda potentsiaali, mida siiamaani polnud ära kasutatud. kuidas defineerida seda potentsiaali, meil on siin neli rühma, meil on siin töötud, viiskümmend protsenti nendest on pikaajalised töötud, nende hulgas on ka palju noori ning palju on noort, töötute hulgas ka naisi. siis teiseks on nee, see rühm, mis töötab ainult osalise tööajaga ja siin on siis need, kes ei tööta, aga soovivad tööturule saada ja neljas rühm on need, kes ei tööta ja ei soovi ka tööd leida. see tähendab seda, et Poola võiks oma tööhõive määra kuuekümne protsendi võrra suurendada, kui me keskenduksime kahele kõige tähtsamale küsimusele. esiteks, töötute puhul on kõige suuremaks probleemiks noored. siin näete te numbreid aastast kaks tuhat kaksteist, me lähtusime nendest numbritest, kui me kahe tuhande kolmeteistkümnendal ja neljateistkümnendal aastal reforme läbi viisime. tegemist on noorte inimestega, tihti naisterahvastega, kellel on väga raske tööturule siseneda või uuesti tööturule siseneda ja on väga palju ka neid inimesi, kes on üle viiekümne aastased ja ka nendel on raske tööd leida. tegemist on madalalt kvalifitseeritud inimestega, neil on väga vähe oskusi või neid pole üldse ja seetõttu on nende puhul ka risk töötuks jääda kõige suurem siis teine rühm on need inimesed, kes ei soovi tööturule tagasi mm, minna, tegemist on tihti naistega, kes on äh, lapsi saanud ja pärast seda enam tööturule tagasi ei suundu. selle, nende numbrite põhjal me siis ka oma tööturureformi läbi viisime ja keskendusime neljale kõige tähtsamale valdkonnale. esiteks äh, riskide haldamine profiilide loomise kaudu nende töötute jaoks siis. teiseks äh, erinevad tegurid, äh, mis me identifitseerisime ja ka uued meetmed me lõime uusi meetmeid selleks, et just noortele tagada juurdepääs tööturule ehk siis noorematele kui kolmekümneaastastele, vanematele kui viiekümneaastastele ja kolmandaks äh, sihtrühmaks olid meil siis naised. me üritasime neid inimesi aidata selleks, et nad äh, omandaksid oskused, mida on vaja selleks, et tööturule siseneda siis avaliku sektori tööhõivestruktuur on väga keeruline Poolas, seal on erinevad tasemed ähm, ja me tõesti kasutasime siin võimalust äh, äh, luua avaliku ja erasektori partnerlussuhteid, ka tegelikult ähm, tihti lõime me suhteid ka avaliku sektori erinevate tasemete vahel siis on meil siin veel ka avaliku sektori ja sotsiaalküsimuste partnerlus, see tähendab seda, et me üritasime siis tööturgu muuta tõhusamaks. ja siis on meil loodud veel ka koolitusfond ja seal osalevad erinevad sotsiaalpartnerid äh, ehk siis töövõtjad ja tööandjad ja rahastavad seda üheskoos ja haldavad seda üheskoos me lõime tööfondi, mida rahastavad ähm, avaliku sektori kõrval ka tööandjad ning me saime vahendeid ka Euroopa Sotsiaalfondist ning ähm, selle fondi töö on olnud väga edukas. me oleme nüüd maandanud riske tööturul. varem tööturule oli võimalik siseneda ainult nendel, kellel oli väga suur tahe töökohta leida, kuid tähtis oli ähm, tööturule uuesti aidata ka need, kes olid tööturust väga kaugele, kaugenenud ja siin äh, mõtlesime me nii töövõtjad, tööandjate peale kui ka vabaühenduste ja mittetulundusühingute peale. me oleme olnud ka selles valdkonnas edukad ning ka see koolitusfond, mida ma mainisin, mängib väga tähtsat rolli ning äh, äh, ettevõtjad siis koolitavad ähm, välja töövõtjad ja mikroettevõtete puhul me kanname sada protsenti koolituskuludest nende ettevõtete esimesel tegevusaastal. selle koolitusfondi esimesel tegevusaastal äh, said tuhanded töövõtjad äh, toetust sellest fondist ning mis puudutab pikaajalist Äh, elukestvat õpet, äh, siis siiamaani oli Poolas olukord väga halb, aga selle fondi kaudu õnnestus meil olukorda natukene parandada. siis on meil veel ka teisi valdkondi, nagu näiteks partnerlused tööandjatega, me kaasasime finantsinstitutsioonid, äh, ähm, panime nad koostööd tegema avaliku sektoriga ja need finantsmeetmed ei peaks olema suunatud mitte ainult kooli lõpetajatele, vaid pigem tudengitele, kes juba õpivad kõrgkoolis ja hakkavad kooli lõpetama. tööandjatega viisime me sisse uusi fonde, uusi haldusorganeid, iga motiveeritud inimene saab kindla summa raha ja talle on siis võimalik tööandjatel pakkuda praktikakohta. niimoodi oli tööandjatel võimalik praktikale võtta inimesi, keda nad ise välja valisid ehm, muidugi ei olnud me alati edukad, aga meil olid ka nõunikud, kes siis neid noori inimesi aitasid. pärast kahe tuhande neljateistkümnendat aastat ehk siis hetkel, mille muutused tööturul sisse viidi, suurenes tööhõive määr selgelt, mis Poola puhul on väga tähtis. Te näete siin ka teatud ähm, arenguid, see ähm, tabel siin näitab, et tööhõive määr on suurenenud ja pidevalt suurenenud, ehk et me võime tõesti öelda, et Poola on üks nendest riikidest, kus äh, töötumäär langeb, tööhõivemäär suureneb, dünaamika on päris hea, me räägime siin seitse, seitsme koma ühest protsendist. Äh, Poola töötuse struktuur on ka muutunud, mis on väga tähtis ning äh, noorte töötagatise kaudu on meil olnud ka võimalik äh, tööpuudust vähendada, varem oli noorte tööpuudus kakskümmend kaheksa protsenti, nüüd on see kakskümmend koma üks protsenti ja me loodame, et veel sellel aastal jõuame me allapoole kahtekümmet protsenti. me üritame sekkuda tööturule ka siis, kui on vaja aidata üle viiekümne aastaseid inimesi, me kasutame ka siin seda koolitusfondi selleks, et vanemate inimeste atraktiivsust tööturul suurendada. negatiivseks küljeks on aga see, et pikaajaliste töötute puhul töötumäär, töötuse määr ikka veel suureneb, siin tuleb meil rohkem panustada avaliku ja erasektori koostööle. peale selle tahtsin toonitada veel seda, et Poola ei ürita mitte ainult olukorda tööturul muuta, vaid meil on veel üks probleem, millega peame tegelema. nimelt on meie tööturg väga killustunud. meil on, meil nii sellel kui ka eelmisel aastal on juba reforme läbi viidud või vähemalt nendega alustatud. meil olid ähm, tsiviilõiguslikud ähm, töölepingud ja me üritasime äh, vähendada ka tähtajalisi töölepinguid. kaks aastat tagasi alustasime sellega, et hakkasime rohkem perepoliitikasse investeerima, me pikendasime emaduspuhkust, muutsime selle paindlikumaks ja me üritame kuni laste kolmeaastaseks saamiseni leida neile nii sõime kui ka lasteaiakohti. minu eelkõneleja juba mainis seda ja ma tahaksin ka seda korrata, et meil oli tõesti suur majanduskriis, rahvusvaheline kriis, mis tõi endaga kaasa väga palju pingeid, pingeid ka Poolas. ning me üritasime selle kriisi ajal parandada dialoogi sotsiaalpartnerite vahel ning septembrikuus äh, lõime me uue organi, mille ülesandeks on tööturu paindlikkuse tagamine ja teiselt poolt ka ähm, turvalise kindla tööturu ähm, loomine. kokkuvõttes äh, me oleme muutunud üha tõhusamaks äh, me tõesti suudame tööturul olukorda mõjutada ning see mõjutab kohe kindlasti ka äh, erinevaid partnerlussuhteid, avaliku ja erasektori koostööd, äh, erinevate ettevõtete koostööd ja nii edasi. tänu nendele partnerlussuhetele on meil olnud võimalik juurdepääsu tööturule lihtsustada. peale selle kogu see tegevus aitab meil ka äh, töö kvaliteeti parandada, see tähendab seda, et me vähendame lõhestumi-, lõhesid tööturul, aitäh! väga tänan teid ja nüüd ma annaksin sõna järgmisele kõnelejale, et see on Paul Swain, aga palun! Thank you very much! suur tänu, proua esimees, mul on väga hea meel kolleegide nimel OECD-s, kes tegelevad tööhõivepoliitika ja sotsiaalpoliitikaga. tänada teid selle võimaluse eest jagada teiega meie mõtteid Euroopa aktiivse kaasatuse strateegia kohta, et kuidas see võiks olla senisest veelgi edukam. ma üritan järgneval paaril minutil rääkida siis nendest asjadest, mida ma olen ise õppinud äh, kahest töösuunast, mida me oleme üritanud siis kokku tuua viimastel aastatel, sest et need koos näitavad seda, millist rolli aktiivsed tööturupoliitikad võivad mängida inimeste tööturule toomiseks, selleks et nende töökohad oleksid siis ka pikaajalised, ajalised. kõigepealt oleme tegelenud siis sellega, et kuidas pikaajalised töötud tuua töökohtade juurde seni on väga palju mõeldud hiljuti töötuks jäädud inimeste jaoks, aga loogika on hoopis teistsugune nende inimeste puhul, kes on tööturult jäänud äh, pikemaks eemale. loogika tuleb muuta ja kohandada erinevate töötute puhul, kui me räägime näiteks terviseprobleemide või puuetega inimestest äh, ja kõik äh, oleneb sellest, milline tõkend tegelikult inimesel on ees sellel tööturule sisenemisel aga kõigepealt äh, ma joonistaksin siis välja selle loogika, et kuidas me aktiveerime inimesi. Ähm, eesmärgiks on ähm, aktiveerimisel see, et tööturg ja ühiskond laiemalt oleksid kaasavamad, et kõigil oleks võimalus osaleda äh, ja me arvame, et põhimõtteliselt see koosneb neljast elemendist. kolm nendest puudutavad funktsionaalseid vajadusi, mis tuleb täita süsteemil ja neljas küsimus on selles, et kuidas kõik need vajadused koordineeritult täita. kõigepealt tuleb tagada see, et inimesed, kes ei tööta, oleksid siiski motiveeritud tööturule naasema. paljude inimeste jaoks öö, on kõigepealt vaja abi äh, tõkete ületamisel, et uuesti tööturule siseneda. üks eeltingimusi aga selle poliitika edul on see, et inimesed ise oleksid motiveeritud, et nad usuksid, et äh, see asi võiks olla nende jaoks kasulik, nendele sobida ja et siis nad on ka valmis seda abi, mis neile pakutakse, vastu võtma. teine aspekt on oleme, selle me oleme nimetanud suurenenud öö, ähm, sobivus ehk teisisõnu see, mida töövõtjal on pakkuda tööandjatele. mitte kõik ei ole kohe valmis oma oskusi äh, laiendama, selleks on vaja kas äh, koolitust, äh, aga on olemas ka sotsiaalseid tõkkeid selleks, et inimene tunneks, et ta saaks seda tööd teha edu, edukalt kolmandaks tuleb tagada see, et inimestel oleksid võimalused, et on olemas ka nõudlus nende järele Eh, selleks on oluline nende oskuste ja sobivuse parandamine, et tööandjad eh, oleksid valmis neid värbama. ja kõik need kolm osa peavad kõik omavahel kokku sobima. aktiivne tööturupoliitika keskendub eh, tavaliselt ainult sellele teisele osale, kus tööle võetavus nii-öelda paraneks inimeste puhul, aga tegelikult tuleks integreerida see kõik laiemasse loogikasse ja kui me need aspektid nüüd koondame, siis selleks on vaja institutsioone mis tagaksid selle, et need funktsionaalsed vajadused oleksid ka ta-, täidetud ja seda integreeritud kujul. ma võtaksin nüüd need erinevad tahud ükshaaval ette ja mõtleksin inimgruppidele, kellel on teatud tõkked tööturule sisenemisel ja et mida tuleks teha. näiteks inimeste puhul kellel olid küll head, oli normaalne hea töökoht, stabiilne töökoht, kes on aga järsku jäänud äh, just ilma, et kuidas neid motiveerida tagasi tulema. nüüd motiveerimine laiemalt. see on asi, mida OECD ja teised organisatsioonid on ikka ja jälle rõhutanud, on see, et äh, töökohad peavad olema inimestele majanduslikus mõttes atraktiivsed ja nad peavad aru saama, et äh, et see, et nad on töötu abirahal, Äh, sellega kaasneb äh, kohustus tegelikult tööturule tagasi pöörduda või vähemalt teha tõsiseid jõupingutusi nii kiiresti kui äh, võimalik. aga kõigepealt tuleb mõelda kahele asjale, esiteks on väga tõenäoline, et need inimesed üsna tihti ei tunne, et tööturg on koht, kus neid võib saada edu kõigepealt tuleb neid, neile üldse anda nõu, anda neile realistlikud eesmärgid ja üsna tihti siis koos nõustajaga on võimalik kokku panna mitmeastmeline plaan, mille alusel nad võivad siis tagasi tööle minna. jah, üks eesmärk on loomulikult töö otsimine, aga teiseks tuleks vaadata üle ka see, et millised takistused siis sellel teel on. ja see tähendab ka seda, et kui me räägime tingimuslikkusest, kui nad saavad näiteks sissetulekutoetusi, siis sellele seatud tingimusi tuleks tõlgendada niimoodi, et pärast seda, kui nad on läbinud nõustamise, eeldatakse neilt seda, et nad kasutavad ära seda abi, mis neile pakutakse ja eeldatakse, et ne, äh, nad hakkavad otsima töökohta, võib-olla mitte kohe, vaid oleksid vähemalt valmis ütlema, et nad on valmis tööle minema. nüüd töölevõetavuse äh, suurendamine, siin on nüüd mängus juba sellised programmid nagu näiteks koolitus, hariduskavad, tegemist võib olla näiteks sisserännanutega, kellel on vaja keeleõpet kõigepealt ja need on siis kõik sellised koolitused. mida ma siinkohal aga rõhutaksin, on see, et ülioluline see, et sellist abi paik- pa,, pakutakse arusaadava plaani järgi millega need inimesed ise ka on nõus, et nad saavad aru, kuidas see viib neid töökohani ja kui aeg on käes, kuidas see aitab neil leida su-, sobivat töökohta, et nad saaksid ära kasutada oma uusi oskusi ähm, ja, ja panustaksid siis ka tööturule liiguksin nüüd edasi kolmanda ploki juurde, võimaluste juurde, siin tuleks äh, ennekõike tagada see, et äh, on inimestel võimalus üldse tööturule tagasi pöörduda, kui nad on oma oskuseid lihvinud, kui on selge, mida nad tööandjale võiksid pakkuda ja siis nad saaksid ka hakata tööd otsima. siin peaksid tööturuametite roll või, või amet, kes äh, sellist ähm, teenust pakub, et ta on vahendajaks tööandjate ja tööotsijate vahel, täitma oma rolli ja otsima siis sobivaid töökohti, aga nende inimeste jaoks, kes on kaua tööturul teemal olnud, kellel on näiteks, ma ei tea, osaline puue või kellel on sisserände taust, nende puhul on eriti oluline see, et riigi tööturuamet või kes iganes seda rolli täidab, oleks ähm, saaks aru, mis on äh, tööandjate ja töövõtjate huvid, äh, mida see tähendab, äh, kui üks inimene läheb ühele konkreetsele töökohale, kas on vaja töökohta kuidagi kohandada, kas see töö on ka kindel töökoht ja nii edasi. üsna tihti on ka nii, et inimesed, kes ei ole kaua tööl käinud, peavad astuma kõigepealt vahesamme, koguma üldse kogemust uuel tööturul selleks, et nad oleksid siis potentsiaalsetele tööandjatele natukene atraktiivsemad. kui ma panin kokku neid slaide, lügesin läbi ühe komisjoni aruande, see oli väga huvitav, nimelt, et millised on meie tänased kogemused aktiivse kaasatuse strateegia rakendamisega. ja tõesti väga kasulik aruanne oli see. aga üks punkt, milles ma olen natukene teistsugusel seisukohal kui äh, see aruanne. väidetakse seda, et, et keskendutakse tööturuametites ainult nendele inimestele, kes on kõige paremate väljavaadetega ja eiratakse neid inimesi, kelle teil on suuremad takistused mina arvaksin, et kui, kui Tööturuametil on ressursse, siis ei tohiks äh, hakata vastandama erinevate tööotsijate gruppe. kui äh, ei suudeta aidata neid inimesi, eh, kes on hiljuti töötuks jäänud ja tegelikult võiksid väga kiiresti jõuda tööturule tagasi, kui nendega ei saada hakkama, ei saada hakkama ilmselt ka nende inimestega, kes on kaua tööturul e kaua eemal olnud, sest iga tööandja, kui tema ees on kaks inimest, kellest üks on jäänud hiljuti töötuks ja kellel on eh, metsik töökogemus ja inimene, kes on kaua töötu olnud ja mingeid kogemusi ei ole, siis ta valib loomulikult esimese ja väga raske on tööle saada just nimelt neid inimesi, kes on äh, natukene ebakindlamad äh, ja problemaatilisemad potentsiaalse tööandja silmis. nii et äh, ei ole õige see, et tuleks aidata ainult neid, kellel on paremad oskused äh,. ei tohi teha ühte teise arvelt. jah, realistlikult loomulikult ressursse arvestades ei ole võimalik kõige eest hoolt kanda, aga siiski me peaksime proovima seda teha sest et äh, kui, äh, kui aidatakse poolikult ainult ühte gruppi, siis tegelikult kannatavad selles mõlemad. ja lõpetuseks äh, natukene ka institutsioonidest. kõige olulisem küsimus selle, selle teema puhul on see, et kas tööturuametid on väga aktiivsed ka teiste tööotsijate gruppide puhul, mitte ainult hiljuti töötuks jäänute puhul, näiteks puuetega inimesed, inimesed, kellel on teatud kohustused kanda perekonna ees või nii edasi. mina, vaadates nüüd olukorda erinevaid liikmesriike, arvan, et ei olegi asi nii palju selles, et kes selle töö ette võtab või on tegemist ainult ühe tööturuametiga, kes tegeleb kõikide gruppidega me oleme tegelenud viimasel ajal väga palju äh, vaimse puudega inimeste äh, olukorra analüüsimisele ja sellele mõtlemisele, et kuidas nemad saada tagasi tööturule. ja äh, mõnedes liikmesriikides on väga kasulikud reformid läbi viidud, nimelt on näiteks Tööturuametisse toodud tööle inimesi, kellel on kogemus vaimse puudega inimestega töötamisel, psühholoogid ja nii edasi, ja osa siis abiteenustest Äh, keskenduvad just nimelt äh, sellistele tööotsijagruppidele. oluline ei ole see, milline amet seda teeb, oluline on see, et kas tegemist on integreeritud paketiga või ei, et kas aidatakse inimest äh, nii, nagu tal on seda abi vaja. nii palju siis minu poolt üldisteks märkusteks, suur tänu tähelepanu eest! suur tänu! härra Swaim. ma arvan, et äh, vastutus äh, lasub äh, paljudel tööpuuduse vähendamisel Euroopas. ma vabandan, et ma jäin hiljaks, mul oli nimelt üks teine üritus, ma vabandan sõna on nüüd edasi aga härra Lukk Zelderlool, kes on Euroopa teenusepakkujate assotsiatsiooni esimees, sõna on teil, palun. Thank you very much <clears throat> uh,. Good afternoon. aitäh, tere pärastlõunat kõigile. suur tänu Tööhõive komisjonile mind siia kutsumast ja mul teiega oma mõtteid jagamast et ma saaksin rääkida teiega aktiivsest tööturupoliitikast, arvestades siis tõesti rohujuure tasandi kogemusi kogu Euroopast. ma olen EASPD peasekretär ja tegemist on Euroopa võrgustikuga, mis pakub teenuseid puuetega inimestele. me ühendame kokku üle ühe kaksteist tuhande organisatsiooni, me oleme aktiivsed kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides ja kolmandik nendest organisatsioonidest äh, pakuvad äh, tööhõiveteenuseid, äh, koolitusi ja nii edasi, nii et selle kuulamise teema on meie jaoks väga tähtis ning kui inimesed küsivad minult, et äh, mis on meie kõige suuremaks eesmärgiks, siis ma alati ütlen, et me jaoks on sotsiaalne ühtekuuluvus ja kaasatus see, mida me üritame igapäevaselt teha ja tagada. minu lühikene sõnavõtt koosneb kahest osast, kõigepealt ma tahaksin teha üldisi märkuseid ja siis teises osas sooviksin ma natukene teiega jagada äh, eduteguri analüüsi tulemusi meie projektide puhul. nii et alustagem siis üldistest märkustest ja mõtetest. kõigepealt ma arvan, et on tähtis, et me üritame edasi liikuda süüdistavast keelest, mida me ikka veel kasutame. me tihti räägime inimestest, kes on väga kaugel tööturust äh,, või räägime distantsist, mis on inimeste ja tööturu vahel ja tegelikult ilma, et me seda tahaks, me süüdistame inimesi selles, et neil ei ole töökohta ja see tegelikult toetab ka seda mõtet, et äh, tööturg on juhitamatu, eraldiseisev ja et me ei suuda seda hallata kogu Euroopas läbi viidud programmide edukus tegelikult näitab, et kõige edukamad on need projektid, kus ei keskenduta mitte ainult inimestele, vaid ka ettevõtetele, tööturule ja kus üritatakse äh, töö äh, Äh, töö jaoks ja esitatud kriteeriume muuta, nii et me tõesti peaksime sellest süüdistavast keelest loobuma ning äh, see on tähtis nii tööjõu kui ka tööturu jaoks. et mõlemad äh, saaksid siis tõesti kaasavamaks muutuda. teiseks, kriisi mõjud. kriis ei ole läbi ja nagu me kõik teame, teame seda ka eelnevatest kriisidest, sotsiaalsektor, haridussektor, tervisesektor, neid äh, tabab kriis äh, hiljem ja sügavamalt äh, kui muid ühiskonnavaldkondi ja kärpemeetmete mõjusid hakkame me alles nüüd tundma. me näeme, et puuetega inimesed äh, Äh, nende olukord muutub halvemaks, nad kas ise kaotavad töö või nende pereliikmed kaotavad töö ja neil on väga raske tööturule tagasi jõuda. peale sellega teenuste kvaliteet langeb. praegusel hetkel suurem osa sotsiaalteenuseid, millega oli võimalik kärpemeetmeid nii-öelda peita, äh, oli see, et lihtsalt lasti inimesi lahti, nii et meil on nüüd ka vähem inimesi, kes pakuvad äh, toetavaid teenuseid ja tegelikult äh, kõige muretavaldav on, on see, et need kõik need innovatiivsed äh, lahendused nagu näiteks äh, toetust vajavate inimeste toomine tööturule ehk see nii-öelda äh, toetatud äh, tööhõiveametid kannatavad kordi rohkem kui muud toetusmeetmed on natuke imelik, et ka need äh, mudelid, mille puhul oli selge, et äh, iga investeeritud euro toob viis eurot tagasi, et ehk et siis äh, ühiskonnale tuuakse viis korda rohkem kasu, et ka sellised programmid kannatavad kriisi ajal rohkem kui ülejäänud mudelid nii et seda esimest osa üldisi märkuseid kokku võttes äh, tuleb öelda, et kõik need kolm elementi on tähtsad, tuleb äh, tagada sissetulek, äh, mis tagab tegelikult võimaluse ühiskonnas osaleda, teenuste kvaliteet teiseks on väga tähtis, see on ka osa inimõigustest, et inimestel on tõesti võimalik jõuda tagasi tööturule ja samamoodi ka tööhõivestrateegiad kolmandaks on tähtsad. ja kui ühte äh, kolmest kriteeriumist mitte kinni pidada, siis võib kogu strateegia kokku kukkuda ja nüüd teine osa minu ettekandest ning nüüd heitke pilk minu slaididele. nüüd ma tahaksin teiega jagada äh, te edukuse teguri analüüsi tulemusi. meil oli kakskümmend viis rahvusvahelist projekti, mis olid suunatud tööturu aktiviseerimisele ja soovisime kaasata just palju toetust vajavaid inimesi ja meil oli siin neli võtmekontseptsiooni. ja siin te näete ka meie soovitusi, esiteks partnerid tuleb kaasata, meil peavad olema eesmärgistatud tegevus, toetus peab olema olemas ja tuleb teha ka uurimistööd ning ma tahaksingi nüüd natukene nendest teguritest rääkida kõigepealt sotsiaalpartnerite vaheline koostöö on ülitähtis ja mõned eelkõnelejad seda ka juba mainisid. kui me soovime edukad olla, siis tuleb meil kõik osapooled ühe laua taha kutsuda, ametivõimud, tööhõiveagentuurid, tööandjad, toetavad ametid ning inimesed ja nende esindajad ehk siis töövõtjad ja nende esindajad. ainult siis, kui kõik osapooled on korraga kohal, osalevad arutelus, saame me välja töötada ka edukaid programme ja strateegiaid. ja ma arvan, et ka selle koja jaoks on tõesti suureks väljakutseks just selles suunas positiivselt edasi areneda. meil on vaja platvorme nii Euroopa tasandil, riiklikul, piirkondlikul kui ka kohaliku omavalitsuse tasandil, selleks, et meil oleks võimalik välja töötada uuenduslikke strateegiaid tööhõive jaoks. edukate tegurite teiseks sambaks on eesmärgipärane tegevus. meil peab üldiste poliitikate sees, meil peavad üldiste poliitikate sees olema ka eesmärgipärased operatsioonid, kus me arvestame oludega, inimeste võimekusega, me peame tõesti inimeste võimekusele keskenduma, mitte sellele, millega nad ei saa hakkama ettevõtted ei soovi teada saada seda, millega inimesed hakkama ei saa, vaid nad soovivad pigem just seda, milleks inimesed on võimelised. nii et tuleb tõesti vaadata pigem, mida inimene saab pakkuda ettevõttele ja mida on töövõtjal vaja. ja nagu OECD esindaja ütles, et töö peab ennast ka ära tasuma ja ka sellega tuleb tõesti tegeleda, sest tegemist on äh, väga paljudes liikmesriikides päris suure tõkkega. toon ühe näite, kuidas selline eesmärgipärane tegevus toimib. natukene aega tagasi ÜRO oma soovitustes ÜRO konventsiooni rakendamiseks äh, mis puudutab siis puuetega inimesi, ütles, et Euroopa Liidu institutsioonid on läbi kukkunud puuetega inimeste tööle palkamisel. ja siin Euroopa Liidu tasandil Brüsselis ja Strasbourgis on vaja just seda, et meil oleks amet, toetav üksus, tugiüksus, mis lihtsustaks puuetega inimeste tööle võtmist Euroopa Liidu institutsioonidesse kolmas sammas, toetuse olemasolu. inimesed alati arvavad, et jah, et me peame toetama puuetega inimesi, see on täiesti õige, aga ka öö, äh, tööandjal on vaja toetust, õiguslikud süsteemid, meie tugisüsteemid on liiga keerulised, äh, hüvitised äh, näiteks majutuseks, tootlikkuse vähenemiseks, on tähtsad ja peale selle on tööandjal vaja ka olla kindel, et äh, inimene, kes vajab toetust, ikkagi saab panustada ka ettevõtte edukusse ja ei ole ainult ettevõttele koormaks ja meie organisatsioon on väga õnnelik selle üle, kuidas need topelttoetuse kontseptsioonid on nüüd ka äh, uude po-, poliitikaraamistikku sisse viidud. ei ole nii, et me tahaksime ainult üksikisikutele toetust pakkuda, tähtis on toetada ka tööandjaid ja ametivõime. ja viimane sammas äh, tõenditel põhinevad poliitikad. me näeme, et just tööhõive valdkonnas tihti tihti põhinevad poliitikad oletustest, eeldustest äh, ja inimestele väga meeldib öelda, et teatud valdkonnas töötuse määr vähenes, aga kui siis hakata täpsemalt statistikat vaatama, selgub, et need äh, pika, et äh, pikaajaliselt haigeid on ikka väga palju, nii et meil on vaja saada tervikpilt ja kasu lõigata sellest informatsioonist, mida on kokku kogunud teadlased. lõpetuseks. aktiivse Äh, tööhõivestrateegia on väga tähtis, kuid on väga tähtis, et me peaksime ka seda kolme sammast väga tähtsaks, sest kui me ühe neist kõrvale jätame, siis kogu strateegia võib kokku kukkuda. ja peale selle on väga tähtis, et me kasutaksime positiivset lähenemist, positiivset sõnastust, me ei tohiks tõesti süüdistavaid märkuseid kasutada. selge on see, et kriis ei ole veel möödas ja me ei tohi tõesti äh, toetussüsteeme kahjustada, neid, mis on juba olemas, me peaksime neid ümber vaatama, neile rohkem võimalusi andma ähm, juba kohe paari aasta pärast äh, võib see väga palju kallimaks minna. ja heaks uudiseks on see, et meil on võimalik edukalt sekkuda tööturule, kui just ähm, esitletud nelja sammast kaasatakse. sotsiaalpartnerid on eesmärgipärane äh, tegevus äh, teadus koostöö ja, ja aitäh teile! Thank you very much, Mr Luke Zelderlu. aitäh, Luke! aitäh, te ütlesite, et võib-olla ka Euroopa tasandil oleks vaja lugeda, luua võrgustik puuetega inimestele. meie kui Eurosegu süsteemi toetajad kategooriad Euroopa Liidus leiaksid suuremat toetust. ja üks Eurose töölõike peakski olema senisest intensiivsem tegelemine puuetega inimestega. ja järgmiseks tahaksin ma paluda kolleeg Steven Tobinit, kes on Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni teadusuuringute osakonna assistent. Of suur tänu, proua esimees ja Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni nimel eh, tahaksime teid tänada küllakutse eest tänasele seminarile. kui ma mõtlen kolmele valdkonnale, mis on strateegias välja töödud, toodud, tahtsin ma täna siia arutellu lisada kümme järeldust, mille oleme meie ILO-s eh, teinud kui kõikide nende valdkondade jaoks ühistena ja mõneti minu sõnavõtt kattub sellega, mida ütlesid eelkõnelejad, aga lisaksin omalt poolt võib-olla mõned äh, lisaelemendid. aga põhimõtteliselt me peaksime mõtlema sellele, mida saaks teha lühiajaliselt äh, praeguse probleemiga silmitsi olles ja siis mõtlema, millised peaksid olema keskpikad eesmärgid, aga siis ka, et millised on võimalikud lisameetmed ja siin ma mõtlen konkreetselt siis juba Euroopa tasandile lühemas perspektiivis on minu meelest võimalik ära teha kohe paar asja. kõigepealt äh, ja mõneti võib-olla kõige olulisem on see, et ressursid, mis on eraldatud aktiivse tööturupoliitikale, ei vasta tegelikult äh, probleemi suurusele. põhimõtteliselt aastatel kaks tuhat üksteist kuni kaks tuhat kolmteist me oleme näinud, et pikaajaline tööpuudus on kahekordistunud ja pärast aastat kaks tuhat kolmteist kasvab see jätkuvalt, meil on üle kaheteistkümne miljoni pikaajalist töötut Euroopas ehk kaksteist miljonit inimest on tööd otsinud üle aasta, aga samas, samal, samal perioodil on oluliselt vähenenud vahendid, mis on suunatud aktiivse tööturupoliitika jaoks. ja oluline on see, et see on vähenenud võrreldes SKP-ga nii et äh, paljudes liikmesriikides on skp langenud, mis tähendab seda, et aktiivne tööturupoliitika on kaotanud kiiremini kui skp vahendeid ja selles mõttes ei, ei ole praegused lahendused sugugi äh, võrreldavad äh, probleemi suurusega. ja selles aspekti, selle aspekti puhul ma tooksin välja veel mõned märkused, kui aktiivne tööturupoliitika on ilusti ja hästi korraldatud, siis see on eelarveneutraalne see aitaks äh, kokku hoida kulusid, äh, äh, kui vanemad inimesed tuuakse töökohale ja tööturule ja siis, kui tulevad ülejäänud inimesed tööturule, maksavad nad makse ja see kergendab koormat eelarvele, nii et selles ei tohiks näha mingisugust kulu, vaid pigem investeeringut. ja teiseks selles vallas ja ma tean, et väga raske on siin mõelda sellistele juhtumitele, kus Äh, nendes riikides, kus tööpuudus on viie-kuue protsendi peal, aga mul on veel meeles aeg, kus ma tegelesin liikmesriikidega kümme aastat tagasi ja siis oli veel selline mulje, et täistööhõive on võimalik. Äh, me nägime, et oskustest on hädasti puudu ja väga suuri jõupingutusi tehti selles osas, et kuidas taas integreerida mõned inimesed, kes on jäänud natukene eemale tööturult. Äh, aga muidugi ma saan aru ka nendest kolleegidest, kes, kes äh, on küsimärgile saanud seda, et mis, mis tähendab kauge, kaugem tööturul olemine. ja, ja see oli väga kallis, need analüüsid näitaksid. mõnedes äh, piirkondades äh, jah, on tööturu äh, olukord üsna üsna hea veel alla kümne protsendi, aga kui me jääme ootama ja ei tee praegu mitte midagi, siis maksame selle eest kallist hinda hiljem. teine asi, mida peaks äh, tegema võib-olla kohe, puudutab aktiivse tööturupoliitika nii-öelda aktiivset poolt ja ma räägin siin konkreetselt kuludest, mis on kanda võetud. me tahaksime, et rohkem pöörataks tõkete eemaldamisel tasu, tähelepanu koolitusküsimustele näiteks, sellepärast et sellel on keskpikas perspektiivis, sellest on tulu suurem kui kulu. kui nüüd sealt edasi mõtet arendades, on oluline sihikule võtta see, mis on ebaso-, mis paneb inimese ebasoodsasse olukorda, mitte see, mitte ebasoodsas olukorras olevad inimesed, ei piisa ainult programmist puuetega inimeste jaoks, sellest lihtsalt ei piisa. me peame saama parema ülevaate sellest, millised on need tõkked kaasavale tööturule täna kas on probleem näiteks selles, et ühel, et inimesel pole autojuhi luba ja sellepärast ta ei leia tööd? ei saa enam mõelda gruppidele, vaid tuleb mõelda konkreetsetele takistustele. ja veel kaks väiksemat, kuid väga olulisemat märkust puudutavad punkte neli ja viis, nimelt üksikisikutega kontakti loomine ja tööturu osapooltega äh, Eh, koostöö, me peame aru saama, mis nende inimeste ees konkreetselt on, mis võiksid olla nende tulevikuvõimalused ja ma tean, et Tööturuametites räägitakse väga palju tehnoloogiast ja navootorlikest eh, tööhõiveteenustest ja see kõik on väga positiivne, see võib ka vilja kanda ja on kindlasti väga teretulnud ettevõtmine, aga samas mõnede inimeste puhul on lihtsalt vaja rohkem otsekontakte ja sama puudutab tööturu osapooltega koostööd. ainult läbi teatud äh, gruppidega läbirääkimist äh, saame me aimu sellest, millised on tegelikud põhjused. ma võin ju seal Genfis istuda ja välja mõelda, mis on need probleemid, näiteks oskused või et oskused ei sobitu saama, saadaval olevate töökohtadega, see kõik teoreetiline. me peame minema kaugemale, mitte ainult mõistma, milles on probleemid Äh, mõned programmid ei ole läinud lihtsalt käima, äh, neid ei ole kasutatud, aga üsna tihti on probleemid ähm, nõudluse poolel. ja nüüd kaks keskpika perioodi kaalutlust. Äh, kõigepealt pikaajaline õpp-, ähm, eluaegne õpe, see on muidugi oluline, et inimesed karjääri jooksul pidevalt uusi oskusi omandaksid ja et see kestaks terve elu jooksul. kui keegi tööturuvankrilt äh, pudeneb sellises kontekstis, siis tema äh, vankrile tagasitõmbamine on, on vähem raske ja, ja maksab vähem kui, kui muidu. ja veel on oluline varane sekkumine. ma ei pea nüüd siin silmas seda, et peaks inimesega kontakti looma kohe, kui ta töö äh, kaotab, vaid mõnikord on võimalik teha ära juba midagi töökohal ma enne töötasin Kanadas ühes äh, kohalikus omavalitsuses ja seal muuseas oli Tööturuamet pidevas kontaktis ettevõtetega, äh, selgitati välja, millised on äh, riskisektorid, käis, käidi töökoh-, töökohal kohal ja räägiti, et selliseid teenuseid tuleb pakkuda praegu. mõned liikmesriigid peavad mõtlema muidugi abikõlbulikust kriteeriumit üldse laiemalt, aga ma arvan, et üldiselt me peaksime olema palju proaktiivsemad, peame mõtlema jah, nendele inimestele, kes on pikaks ajaks jäänud tööturult kõrvale, aga peaksime keskpikas perspektiivis ka mõtlema nende inimeste peale, kes ei ole oma tööd veel kaotanud, kuid varsti seda, varsti see nendega juhtub ilmselt. ja lõpetuseks, mis puudutab äh, lisameetmeid või täiendavaid meetmeid, siis selles osas ma toetan äh, hindamise mõtet ja mida me peame silmas hindamise all, me ei pea siin silmas sugugi mitte ainult andmete kogumist, vaid äh, baasindikaatorite väljatöötamist, kontrollgruppide väljaselgitamist ja me peame lihtsalt hakkama paremini kaardistama seda, mis toob tulemusi erinevates äh, olukordades, see ei ole mingi seire, me ei küsi seal selliseid küsimusi, kas teile see programm meeldib, kas teile teie nõustaja meeldib või ei ja meid ei peaks huvitama ka see, et eh, kui palju töökohti leidis. tegelikult eh, on küsimus selles, et kui mitu inimest leidis tänu sellele programmile töökoha ja uuringute seisukohalt on see just kõige olulisem küsimus ja ma arvan, et pikemas perspektiivis, kui me mõtleme investeeringutele osana programmi rakendamisest, siis on oluline andmete kogumine ja head hindamismeetodid kui meil need oleksid tagatud, siis me oleksime hoopis olu-, teises olukorras täna ja räägiksime siin hoopis teist keelt. loomulikult äh, see eeldab, et äh, valitsused suudavad seda üldse teha, et nende institutsioonid on suutlikud, me peame aru saama, et kui Tööturuamet äh, hakkab läbirääkimisi pidama töö andjatega, siis kuidas nad neid andmeid koondavad, mis on nendelt läbirääkimistel saame, me saame aru, et see kõik on kallis aga meie arvame, et, et see oleks tulus investeering pikemas perspektiivis. ja punkt, millele veel peaks tähelepanu pöörama eraldi. võib küll ju öelda, et jah, aitäh, suurepärane, aga mis saab siis, kui töökohti lihtsalt ei ole, kuhu neid inimesi ette valmistada? see on väga tähtis punkt ja tõesti peab mõtlema väga tõsiselt järele, milline on nõudluse pool ja see on iseenesest juba raske. samas Euroopa Liidus on juba ju vastu võetud instrumente, mida võiks kasutada, Junckeri investeeringute plaan, selle eesmärgiks on äh, investeeringuid suurendada, agregeeritud nõudlust äh, suurendada ja, ja, ja nii edasi ILO-s me esitasime oma aruande eh, Junckeri investeerimiskava kohta ja küsime seal küsimuse, et kas ei võiks arvestada ka tööhõivega heakskiitmise protsessis mõnede projektide puhul ja et kas see ei võiks olla see element, mille alusel hinnatakse mõningaid neid programme. ja ma arvan, et seda oleks küll võimalik teha üsna lihtsalt selles kontekstis. niisiis, põhimõtteliselt võtaksin siis nüüd kokku selle probleemi suurus peab äh, olema vastavuses lahenduste suurusega, me peame jõudma nende inimeste gruppideni, me peame aru saama, millised on nende ees seisvad tegelikud takistused ja me ei saa lihtsalt võtta ühte või teist gruppi endale sihtmärgiks, vaid hoopis takistused. ja pakkumine ja nõudlus Äh, ka siin peaksid asjad olema paigas, äh, kas siis keskendutakse sellele programmi kujundamisel või äh, üritatakse nõudlust tekitada Junckeri tüüpi moodi plaanidega. ja pikemas perspektiivis peaks välja arendama uuringute ja hindamise süsteemi. mina teadlasena ise muidugi saan aru, et see on esimene asi, mis jääb kuidagi unarusse kohe, aga see on, see on asi, mis pikemas perspektiivis kindlasti toob tulemusi, aitäh!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 lubage mul teha lühidalt, sellepärast et ma jäin kahjuks hiljaks. kuulasin ainult viimast äh, esitlust äh, suur tänu selle eest, mida te ütlesite ja, ja, ja selle eest, mida te meiega me jagasite. olen siin õpilase rollis ja ei hakka tegema järeldusi, kui lubate eks me sellega tegeleme siis, kui ma olen paremini ette valmistanud. Thank you very much. Jutta Steinruck. Jutta Steinruck. jaa, vielen herzlichen Dank im Namen der aitäh! sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel tänan kõiki kõnelejaid, minu arvates on väga tähtis, et me tegeleksime olukorraga nii oma koduriikides, liikmesriikides siis ja vaataksime erinevaid näiteid ning ka institutsioonidega, mis siis üleilmsemad äh, äh, vaatevinklid silmas peavad. ma arvan, et üheks probleemiks on see, et me võitleme siin töötuse vastu, noorte ja pikaajalise töötuse vastu, aga me ei loo töökohti, me väga palju veel vaja ära teha Euroopas minu, mina olen pärit äh, Saksamaalt, kus me üritame ka paremini pikalisi töötuid tööturule kaasata ja me tõesti üritame kohandatud lahendusi leida, et me lihtsalt ükskõik millise töökoha vahendame, ükskõik milline, millised on kulud, äh, peaasi, et töötute nimekirjast välja meil Saksamaal on kogemus, et need inimesed siis väga kiiresti uuesti oma töö kaotavad. ma arvan, et on väga tähtis ja seda mitu kõnelejat ka ütlesid, et tegemist peab olema kvalifikatsiooniga, mis siis ka tööturul püsima jääb ja selleks ongi just vaja toetust ja see kõik peab väga kiiresti toimuma. ka meie noorte töö tagatise mõtteks oligi just see, et inimesed pärast kooli lõpetamist ei jääks pikalt töötuks, vaid kiiresti töökoha leiaksid. minu arvates oli väga hea, et te kõik ütlesite ka seda, et väga tähtis on kõik partnerid ühe laua taha tuua ja seda kõikidel poliitilistel tasanditel ja kui ma nüüd vaatan seda olukorda Hispaanias, siis mul on jäänud mulje, et just seda ei ole tehtud. Poola puhul ma näen, kui ma teist nüüd õigesti aru sain, te saate seda kindlasti selgitada, et sotsiaalne dialoog mängib nüüd palju suuremat rolli kui varem ja et te sellega olete ka edusamme teinud. mina tahtsin teada, et äh, meil siin Euroopas on ju ka uusi probleeme, äh, millega meid tööturul ikka ja jälle vastandatakse mis me siin peaks teistmoodi tegema, meil on juba pikaajaliselt probleemid, meil on isegi häid lahendusi ja tihti on meil ka selline olukord, et meie oleme oma kodutöö Euroopa Liidu tasandil ära teinud, oleme vahendeid eraldanud, paremaid kogemusi jaganud, aga need ei jõua liikmesriikidesse. Äh, kas teil on meile soovitusi selle kohta, me juba aastaid räägime äh, noorte töö tagatisest ja kõikides fraktsioonides me oleme meeleheitel, sest liikmesriigid kärbivad ja pikaajaliste probleemidega ei tegele või neile lahendusi ei leia. ma leian, et äh, kärpepoliitika, nii nagu ka teie peaaegu kõik ütlesid, ei ole lahenduseks, meil on vaja investeeringuid täna selleks, et vältida võlgasid tulevikus. aitäh! kõigepealt leida selged äh, näitajad, äh, mis, mille põhjal saaks otsustada, kas midagi tehakse või mitte noorsoogarantiide tagamisel. Äh, Hispaanias selline süsteem ei toimi. me sihtrühmadeni ei jõua, eeskätt noorte töötuteni see ei jõua noorteni, ükskõik milliseid meetmeid me ka ei rakendaks, mistõttu ei ole võimalik näha ka mingeid tulemusi. tööandjad peaksid astuma dialoogi nii ametiühingute kui ka noorte inimestega, kuid ainus asi, mida meil tehakse, meil püstitatakse tõkkeid ja takistusi. see on täiesti ennekuulmatu olukord, jah tööturu aktiveerimise jutt, see kõik on fassaad. ja, ja kõigepealt räägitakse, kuidas peetakse kinni Brüsseli soovitustest, Euroopa Liidu direktiividest, kuid tegelikult on see lausvale. oli selle kohta, et kas on mingisuguseid uusi lahendusi. mind on tööhõivepoliitikad huvitanud öö, äh, pikka aega ja mis on äh, köitev siin selle puhul, on see, et väga raske on tegelikult midagi täiesti uut öö, äh, avastada ega ei ole tegelikult öö, eriti midagi uut võimalik siin teha inimese kokkuviimisel töö andjaga, on võimalik lihtsalt asju kombineerida võib-olla uutmoodi või tuleb välja, et üks äh, osa protsessist on äh, tõhusam kui teine. tooksin ühe näite, millest on siin juba mitu korda räägitud, aga mida ma võib-olla rõhutaksin, kui lubate, lubate. Äh, aktiveerimispoliitikates on liiga palju keskendutud sellele momendile, kus inimene, kes on tööta, läheb tööle ja eiratakse mõningaid asju, mida oleks võimunud teha võib-olla juba enne, et probleem üldse ei tekiks. et äh, millist toetust saaks pakkuda inimestele, et äh, et nende töökohad säiliksid või et äh, nad saaksid edasi minna parema kvaliteediga töökohale. mis puudutab ennetamist, mitmed riigid on mõistnud seda, et paljud inimesed, kes viimastel aastatel on taotlenud ähm, töövõimetuse toetust, on noored inimesed olnud ja üsna palju on vaimseid äh, probleeme, et küsimus ongi selles, kas neid inimesi oleks võrem, varem võimalik aidata, näiteks kooli väljalangemine võtta sihikule või nii edasi meie ühiskonnas tundub olevat metsik stigma vaimsete äh, haiguste puhul. inimesed ei pöördu lihtsalt äh, abi saamiseks kellegi poole. paljudel töövõtjatel koolis on palju vaimseid probleeme äh, nii õpilaste kui ka õpetajate seas. riikides on nüüd antud suuniseid välja mõnedes õpetajatele ja tööandjatele ja arstidele ja töö hõiveametitele, kes inimestega kohtuvad ja, ja võivad siis näha, et on üks või teine probleem võib-olla tekkinud, et mida teha sellises olukorras. asi on selles, et inimesed peaksid tunnistama oma probleemi nii kiiresti kui võimalik, hakkaksid otsima lahendusi, aga peab olema ka institutsionaalselt paigas see süsteem, et inimesed, kui äh, nad on välja selgitanud, milles on probleem, teaksid ka, kuhu minna abiks. ja on huvitavaid näiteid ka selle kohta, et et kuidas läheb nendel inimestel, kes on kaua aega töölt eemal olnud, tööle saavad, et kuidas neid oleks võimalik aidata siin seda töökohta ka säilitada. järgnevad kõnelejad räägivad sellest äh, palju rohkem, rohkem peaks minu meelest keskenduma sellele, et mis saab enne tööle minekut ja, ja pärast tööle minekut, aitäh. kolleeg Selderloo, aitäh. mõned üldised märkused minu poolt kõigepealt sotsiaalne dialoog. loomulikult äh, on see ülioluline, on väga tähtis, et tööandjad ja töövõtjad ja ametivõimud istuksid ühise laua taga neid äh, poliitikaid läbi rääkides, aga sellest ei piisa. sellega peaks kaasas käima ka äh, vabakondade esindatus, nii nagu ma oma esialgses sõnavõtus edukate strateegiate kohta ka tahtsin öelda. kaasatud peab olema need, kes toetust pakuvad ja inimesed ise ka peaksid olema esindatud, sest et muidu võib mööda panna ja kujutab, kujundatakse välja midagi, mis võib-olla ei olegi kasulik teatud gruppide jaoks. nüüd uued probleemid tööturul ja kuidas neid lahendada. meie organisatsioon on juba kaks korda võtnud kokku hea käitumistava mudelid, mida me oleme näinud erinevates Euroopa Liidu liikmesriikides, see on erinevates keeltes kättesaadav meie veebileheküljel, me oleme isegi juba andnud äh, mõnedele organisatsioonidele välja nii-öelda auhinnalise koha, kus on tulemused olnud äh, paremad kui muidu, need on organisatsioonid, kes on välja arendanud metodoloogiaid, millest on olnud kasu ja üks meetoditest, mis on olnud väga kasulik, on see, et, et tööandjad ise mitmekesistaksid oma tööjõudu. teadusuuringud on olnud nõus sellega, et mida mitmekesisem on töötajaskond, seda novaatorlikum, loovam ja paremini toimiv töötajaskond on. nii et äh, väga oluline siin keskenduda ka tööandjatele üks äh, mitmekesisuse alustalaks ettevõtluses on töökohtade kujundamine, nimelt töökohad kujundatakse inimese järgi. üritatakse tööprotsessid kuidagi niimoodi ümber äh, veista, et äh, inimeste oskused vastaksid töökohtadele või et töökohad vastaksid inimeste oskustele ja jagatakse ülesandeid ümber inimeste vahel nende oskuste järgi ja see on olnud väga edukas, sellepärast et niimoodi on lihtsam leida korralikke häid töökohti ka inimestel, kellel on puue, psühhosotsiaalsed probleemid ja nii edasi. nii et äh, töökohtade äh, kujundamine on äh, väga edukas strateegia olnud. noorsootagatis nüüd, äh, sellele viidati ka mitu korda enamus riikides rakendatakse seda kuuekuulise tagatisena nii nagu eelkõneleja ütles, puuetega inimeste jaoks, psühhosotsiaalsete probleemidega inimeste jaoks poolest aastast lihtsalt ei piisa, sellest ei piisa. tuleb äh, nendele inimestele pakkuda pikemat, kestvamat toetust ja tuleb äh, läheneda nii-öelda karjääri äh, kavale. inimesed peaksid ka olema kaasatud sellesse äh, selle tegevuskava paikapanekusse, millest siis ka lähtutakse edaspidi. ja siin tuleb olla loovam äh, ja uuenduslikum. Need on olnud meetmed, mis on olnud äh, väga tõhusad inimeste tööturule toomisel, aga ka selles, et, äh, et nad on aidanud inimestel töökohti säilitada. ja veel üks punkt, mida täna veel ei ole mainitud, kuid millele peaks võib-olla mõtlema, Euroopa poolaasta masinavärk. seda võiks kasutada palju äh, koherentsemalt, selleks et see teeniks äh, neid eesmärke, mille me oleme endale seadnud. tööturu reformimine on väga keeruline asi ning äh, seda tuleb teha koordineeritult ja erinevate tänaste ekspertide seisukohad, kõik on kasulikud minu meelest selles protsessis laiemalt. suur tänu, härra Tobin, kas teie tahate ka vastata um,? Thank you, I think maybe I will just restrict my remarks. ma piirdun lihtsalt pikaajalise töötusega, mis on väga tähtsaks probleemiks ja eelkõige tuleks mõelda selle peale, mida tuleks teha pikaajaliste töötute heaks, et see poliitikate kujundamine, raamistike loomine, see kõlab kõik väga hästi, aga tegelikult ma arvan, et tuleks mõelda hoopis selle peale, et pikaajaline töötus on kõrge, aga pikaline töötus ei pruugi alati olla halb. halb on see, et üle kaheteist miljoni inimese on üle aasta tööd otsinud, kuid väga hea on teada, et nad ikka veel otsivad tööd viimaste kriiside ajal me nägime, et pikaajalise äh, töötus vähenes ja seda nende inimeste arvelt, kes äh, üldse alla andsid. ja mida saaks teha praegu pikaajalise töötuse vähendamiseks, on see, tuleb, et hoolitseda selle eest, et pikaajalistel töötutel on äh, võimalik kasu saada olemasolevatest tugiprogrammidest paljud, kes kriteeriumeid enam ei täida, ei saa toetust, ei saa õigust käia koolitustel, nii et ma arvan, et esimene asi, mida me saame teha, on see, et need kaksteist miljonit inimest saaksid kõiki neid teenuseid ja osaleda nendes programmides nii palju kui võimalik me peame hoolitsema sellest, et neil oleks juurdepääs juba olemasolevatele programmidele, selle asemel, et hakata uusi looma. aitäh! aitäh! ja nüüd ma tahaksin avada arutelu teistele meie fraktsioon, meie komisjoni liikmetele. kõigepealt annan sõna kolleeg Pirinskile, olge kena, pidage kinni kaheminutilisest kõneajast te arvate, et te peaksite esitama küsimuse kellelegi konkreetsele, siis palun talle see adresseerigegi. aitäh, proua esimees, suur tänu meie viiele külalisele nende väga põhjalike ja ka provotseerivate ettekannete eest. on üks küsimus, mille tahtsin küsida ja see puudutab sotsiaalset dialoogi. meie sotsiaaldemokraadid äh, pöörame erilist tähelepanu just sotsiaalsele partnerlusele ja ma tahaksin keskenduda sellele ja räägiksin natukene kollektiivsest lehmakauplemisest, sest äh, aktiivne kaasatus tähendab ju tegelikult seda, et oleks korralik sissetulek, kaasavad tööturud, juurdepääs kvaliteetsetele teenustele ja neid peaks kroonima korralik sotsiaalne kaitse. ja kui me tuleme nüüd esimese punkti juurde, ähm, sissetulek, korralik sissetulek, härra Svein mainis seda ju, see tähendab ju seda, et töö eest makstakse korralikku paika, palka ja veel üks asi, mida me toetame, on see, et me ei saa siin rääkida ükskõik millistest töökohtadest, vaid me räägime kõrge kvalifikatsiooniga töökohtadest, töökohtadest, millel on mõte ja millega on võimalik tõesti karjääri teha, tulevikuperspektiivi luua ja et töövõtja saaks siis tõesti oma töökohal ka areneda ma arvan, et tasub tegelikult vaadata ka, millised on meie kogemused ja teha siit täiesti ilmselge järeldus. Nendes liikmesriikides, kus äh, kollektiivlepingute läbirääkimised on tähtsad, kus sotsiaalne mm, äh, turumajandus toimib, mõtlen siin teatud Põhja- ja Kesk-Euroopa mudelite peale et seal on töötuse määr palju madalam kui Lõuna-Euroopas. ja kvalifitseeritud töökohad on seotud ju ka tegelikult ettevõtete sotsiaalse vastutusega. nii et äh, kui me räägime aktiivsest tööturupoliitikast, äh, kas me ei peaks välja tooma just neid kõige tähtsamaid sambaid, mis tõesti panevad ühe mudeli teisest eristuma? aitäh, George Bach, palun. aitäh. tänan ka külalisi nende väärtuslike ettekannete eest. ka meie jaoks on need väga olulised, kuivõrd me väga sageli töötame siin välja programme, mis peaksid kujutama ENDASTRA programme ja seetõttu on väga oluline teada, kuidas neid praktikas rakendatakse. pean silmas Euroopa vaesuse vastast ja sotsiaalse tõrjutuse vastast programmi, noorte, noored liikumises ja kõik paljud muud algatused, mille kallal oleme väga palju siin kõrges kojas vaeva näinud ka eh, noorsoogarantii, noorsootagatis on midagi niisugust, millega tegelesime kuid ja sellepärast olen veidi üllatunud, kui ma nüüd kuulen, et erinevates liikmesriikides hinnatakse noorsootagantist kui eh, tegelikult läbikukkunud ebaõnnestunud projekti meil on sageli väga keeruline koostada öö, äh, programme, sest väga palju, väga sageli oli liikmesriikidel nende jaoks ka rahalisi vahendeid, mistõttu tekib väga oluline lõhe. Äh, lõhe valitseb ka erinevate koolisüsteemide vahel. me räägime pidevalt elukesksest õppest, kuid lähtealus minu meelest, nagu näitab kogemus, on tegelikkusest olukorrast äh, väga kaugel, äh, ei arvesta tööturu nõudmistega. ma ei tea, milline peaks olema lahendus, aga ma arvan, et asi on väärt, et selle teemaline diskussioon maha pidada. kui me räägime tööbüroodest, siis see on ka tõesti omaette väga konkreetne Thank you very much. Agnieszka Kozowska-Rajewicz, bardzo proszę. palun, Agnieszka. suur aitäh teile, proua juhataja. ka mina tahaksin tänada spetsialiste väga informatiivsete ettekannete eest. tahaksin viidata kahele asjale. kõigepealt kaasamine tööturu rahalisi vahendeid selleks, et töötuid integreerida tööturule ja tagada nende püsimine tööturul. see on erakordselt oluline, et nende tegevus oleks tõhus ja et töötu suudaks tööturul kohaneda. kui ta kohaneda ei suuda, siis pikka aega tööturul ta püsida ei saa ja kukub jälle töötute hulka seetõttu on väga oluline koolitada neid, kes töötavad tööbüroo, tööbüroo, tööbüroodes. ja siis, kui me räägime siin äh, era- ja avaliku sektori partnerlusest ehk averusest, siis tuleb arvestada sellega, et ka vabaühendused on sageli väga kitsalt spetsialiseerunud, nad suudavad tuua näiteks äh, puuetega inimesi tööturule ja kui me siin räägime koolitusest ja ka tööbüroode töötajate koolitusest, siis on väga oluline, et need inimesed oleksid ka suutelised niisugustes avar, averustes kaasa tegema, selleks et neil oleks vastav pädevus ja et nad suudaksid äh, vestluspartneri pädevust hinnata Need eesmärgid on loomulikult väga kiiresti saavutatavad, kuid tööbüroode töötajaskonda tuleb vaieldamatult koolitada. kohanemine tööturuga on erakordselt oluline ja minu meelest on tarvis eh, noorsootagatise abil eh, seda ka tagada. me oleme rääkinud programmidest ja sellest, kes sisenevad tööturule, turule järgneva järgnevate aastate ja aastakümnete jooksul. kõigepealt vaatame, milline on meie demograafiline olukord. ühiskond vananeb jõudsalt. ühiskond digitaliseerub, muuhulgas siis ka tööturg, turg digitaliseerub ja see esitab suuremaid nõudmisi eeskätt vanematele, eakamatele töövõtjatele seega neile inimestele tuleb anda digitaalseid oskusi iga tööandja peab olema suuteline tagama need digitaalsed oskused igale, keda ta kavatseb tööle võtta ja kellelt ta eeldab tööülesannete edukat täitmist. kui me räägime ebaedust, ebaõnnestumisest, kui me räägime viiekümneaastaste ja vanemate integreerimisest tööturule, siis ei tohi me digitaliseerimise ja nende inimeste digitaalsete oskuste arendamise, arendamist mitte kahe silma vahele jätta. nüüd me peame arvestama kolmandaks ka muudatustega tööturul. Euroopa on väga erinev piirkond religioosselt, etniliselt, kultuuriliselt. ei saa ometi ju olla, et me selle ära unustame. lahendus on ka olemas tegelikult, lahenem-, lähenemine peab olema väga diferentseeritud. ja me peame olema suutelised, et tagama väga erinevatele tööandjatele väga erinevad töövõtjad Ida- ja Kesk-Euroopas on see tõesti öö, olukord väga erinev ja kui me räägime võrdsetest tingimustest tööturul, siis me peame ka rääkima sellest, et iga töövõtja öö, on tegelikult individuaalne, ta on pers-, isiklik isik, keda ei saa nõnda öelda lihtsalt ühe mõõdupuuga mõõta nendes asutustes, eh, mida te praegu siinkohal esindate. ma tahaksin teatama, teada, kuidas teie eh, sellega arvestate. suur aitäh! ka mina tahaksin esitada meie külalistele mõningaid küsimusi. seetõttu küsin ma kolleeg proua Santillana Vallejolt noorsootagatise seisundist Hispaanias. tere! tegemist oli tõelise fiaskoga. ka see tulenes sellest, et eh, autonoomsetel piirkondadel puudusid konkreetsed rahalised vahendid noorsootagatise ellurakendamiseks ja teiseks või halb lahendus. võib-olla peaksid koolituses osalema ka tööandjad teatud osalusega selleks, et nad suudaksid respekteerida ka töövõtjaid ja nad oleks ise neid ootavaks valmis. Te pöörasite tähelepanu ka sellele, et motivatsioonita inimesed on väga keeruline inimeste rühm. sellest rääkis ka härra Paul Svein, et motiveerimine on väga oluline. härra Mecina. kuidas me saaksime eh, jõuda nii kaugele, et inimestel eh, langeks ära motivatsioon tööturule naasta? ja nüüd on mul küsimus motivatsiooni kohta kolleeg Paul Sveinile. mulle väga meeldis teie ettekanne, see sisaldas väga palju positiivset Te rõhutasite korduvalt motivatsiooni tähtsust, kuidas kaitsta end selle eest, et ühiskonnad sõltumatu vananemisest ei marginaliseeruks. väga sageli me üldse ei teagi, et mingis ühiskonnas on mingi rühm marginaliseeritud seisundis, aga väga sageli on tegemist väga väärtuslike töötajatega nüüd on mul küsimus härra Luke Selderloole. Te rääkisite midagi, mis mulle samuti väga meeldis, te rõhutasite nimelt seda, et tööandja äh, peaks töökohta täpsemalt profileerima. see mulle väga meeldis, sest igaüks meist on kunagi töötanud mingis rühmas, mingis koosluses ja mõtles et eh, kõikide tiimi liikmete jaoks peaksid olema ülesanded vastavalt nende huvidele ja võimetele. kuidas me saaksime jõuda nii kaugele, et tööandja mõistaks seda filosoofiat? kuidas oleks võimalik töökoht ja tööülesandeid profileerida töövõtjate suutlikkust arvestavalt? ja nüüd härra Tobin, te rääkisite oma kahe programmides Kanadas. Te rääkisite sellest, et kanadalased vaatavad tulevikku. see on väga suurepärane ettevõtmine, aga väga, sest väga keeruline on prognoosida seda, milliseid töökohti ja milliseid erialasid läheb välja kahekümne aasta pärast. meie Poolas korraldasime niisuguse ajurünnakuid kolleegiga Taanis ja Saksamaal ja minu voevoodkonnas oli ülesandeks koguda sada tööandjat ja küsime ja küsiti, keda te sooviksite tööle võtta, keda koondada. selle uurimuse tulemused olid väga huvitavad, kuid need tulemused ausalt öeldes unustati ära. järsku me peaksime niisuguseid programme taas rakendama. minu meelest oli meie voevoodkonna kogemus väga Tobin, ütlesite ka seda, et kõige keerulisem on vähendada erinevatest kvalifikatsioonidest tulenevad probleemid, te rõhutasite, kui tähtis on väljaõpe, täiendõpe, edasiõpe, inimestel peab olema täna haridus kõigeväe inimesi, kellel puuduvad oskused ja suutlikkus, aga näiteks otsustus võime, mitmed muud oskused, neid saab arendada ju alates lasteaiast. siis meil ei ole enam selliste soft-oskuste jaoks hiljem koolituste raha kulutada. nüüd ma paluksin neid küsimustele ka vastata. suur aitäh, ütleb proua Santillana Vallejo. persona que, que ha intervenido eh ma vastaks siis kohe esimesele küsimusele, mis puudutas äh, noorte töötagatist ja fondi. kolm aastat äh, kuulsime me väga palju sellest projektist, ilusaid sõnu, aga mitte midagi ei tehtud. räägiti sellest, et noorte probleeme soovitakse lahendada, aga kui oli aeg midagi teha, tulemusi ei olnud siis oli veel üks meede, mille töötas välja äh, meie ministeerium, nimelt räägiti, et Hispaania erinevad piirkonnad peaksid olema võimelised programme välja töötama ja nendes programmides peaksid siis osalema inimesed, kes vastavad äh, varem paika pandud kriteeriumitele. tegemist oli täiesti õudse süsteemiga, tegemist oli paralleelse süsteemiga äh, riigi töövahendusametitele ja tingimused töö leidmiseks olid väga keerulised ja tegelikult informatsioon ei jõudnudki noorte inimesteni. nii et tegemist oli täieliku fiaskoga. Madriidi valitsus äh, andis ka informatsiooni ja meile öel-, ja mina siis ütlesin, et viimase äh, viie aasta jooksul on väga palju kärbitud, kuuskümmend seitse protsenti äh, vahenditest kärbiti, nii et tegelikult ei olnudki mitte mingit võimalust neid programme välja töötada või neid rakendada. selliseid programme, mille puhul noored oleksid saanud töökohta leida. jah, kas midagi muutus? muutus see, et kärbiti veelgi rohkem kärbiti veelgi rohkem vahendeid, mis oli ette nähtud töötute jaoks. kogu austuse juures siiski kasutati vahendeid, mis tegelikult olid mõeldud töötutele, vahendeid kanti üle ja mitte ei kulutatud neid enam töötutele, oleks pidanud kohe alguses selle kõik eelarveridadena paika panema ja seda ka siis ära kasutama. aga nii ei tehtud. Brüssel ütles, et jah, tuleks toetada neid piirkondi, kus äh, SKT on kõige madalam. Hispaanias tehti täpselt vastupidist. Need piirkonnad, kus SKT on kõige madalam, seal kärbiti ja mitte mingeid äh, suuri kärpeid ei võetud vastu nendes piirkondades, kus tegelikult läheb päris hästi. nii et äh, nagu ikka, need, kellel on rohkem, saavad ka rohkem vahendeid, arenevad veelgi kiiremini ja need, kellel on vähe, nendele jäi veelgi vähem. nii oli meil lugu viimastel aastatel Hispaanias ja mm, siin räägitakse alati noortest tööpuudust, töötutest, aga tegelikult unustatakse ära see, mida äh, tehakse, ei tehta üldse mm, tegelikule sihtrühmale siis oli veel üks küsimus. sotsiaalse dialoogi ja kollektiivsete palgaläbirääkimiste üle. ma toon teile siin näite elust. kõik see, mida me siin kuulsime, ka kõik see, mida ma kirjeldasin, selle puhul oli nii, et kuni maikuuni kaks tuhat viisteist oli väga paljudes piirkondades Hispaanias nii, et tegelikult üldse ei keskendutud sotsiaalvaldkonnale või kui siiski, siis ei peetud kinni sotsiaalse dialoogi põhimõtetest. näiteks Castilla y Manchas seal tegelikult tööhõivepoliitika kaotati ära, põhimõtteliselt kaotati kõik ära. ja seal tuli raha isegi valitsusele tagasi maksta, sellepärast et mitte midagi ei rakendatud. nii et tõesti mitte midagi rakendatud ja selle nelja aasta jooksul ka ametiühingud ning ka see ametiühing, mida mina esindasin, esindan, võitlesid selle eest, et inimesi tuleb kaitsta, tuleb kaitsta kohtu ees Need, kellel läheb kõige halvemini, need, kes on kõige rohkem tõrjutud, neid tuleb kaitsta, me soovime kaasavat tööturgu, me soovime korralikult toimivat tööturgu. maikuus siis ametiühingud ja tööandjad tulid kokku ning üheskoos töötati siis välja ettepanek, millega, mida siis hakati rakendama kuni veel eelmise nädalani ja tegemist oli siis programmiga, mis oli suunatud äh, nende inimeste kaitseks, äh, kellel ei ole üldse sissetulekut. me sõlmisime nendega kuuekuise lepingu selleks, et nad saaksid siis kuus kuud töötada vastavalt äh, kollektiivlepingu tingimustele ja loodeti siis selle peale, et pärast kuut Äh, kuud on neil võimalik jälle siis kakskümmend üks kuud saada töötu abiraha. nii et tegemist oli nii-öelda kaitsemeetmega just nende inimeste jaoks. ja läbirääkimised olid meil päris tulised me nägime ka seda, mis viimase nelja aasta jooksul tehti. tegelikult meil töövahendus kui selline kaotati ära, töövahendusametid lõpetasid töö ja siis ametiühingud ja valitsus sõlmisid veel ka kokkuleppe ning juba toona me kuulutasime välja, et meil peaks olema vahendeid vähemalt kaheksakümne inimese jaoks Eh, kes peaksid saama siis meie programmis osaleda. aga seal on siis ka hästi näha, mida on võimalik ära teha, eh, kui peetakse sotsiaalset dialoogi ja kui keskendutakse. meil tõesti õnnestus minna kaugemale kui muidu. Eh, see Castilla y La Manchas on see meil tõesti teistmoodi ja kõnelejat nüüd katkestatakse ning öeldakse, et äkki ta võiks oma sõnavõtu lõpetada jah, eelmisel nädalal tõstatus jällegi see küsimus ning siis paluti, et me võiksime ka puuetega inimeste esindajad kaasata. aitäh, aitäh. enne kui ma veel kord annan sõna härra Metšinjale, tahtsin veel teile öelda et kui võimalik, piirduge nelja minutiga, sellepärast et äh, lõpp läheneb. aitäh! see on nüüd küll raske, aga siis sotsiaalne dialoog. sotsiaalne dialoog on äh, ülitähtis, kui me soovime äh, tööhõivestandardeid parandada. aga ta on tähtis ka erinevate huvide ühendamiseks. Poolas oleme me huvitatud sellest, et palk oleks kõrge, tööhõive määr oleks kõrge, aga see peab käima käsikäes tootlikkuse suurenemisega, sest muidu võivad probleemid isegi suureneda. kollektiivsed palgalepingud, eriti just teatud valdkondades, olid suureks tõkkeks selleks, et eh, ettevõtteid ümber struktureerida VKE-d ei olnud äh, ette valmistatud selleks olukorraks, sest meil ei olnud esindajaid, äh, kes oleksid palgaläbirääkimistel osalenud. peale selle on meil äh, uued valdkonnad, kus ametiühinguid ei ole, seega meil ei ole seal ka sotsiaalpartnereid meil on ka valdkondi, kus tõesti üldse töötajatel esindajaid pole ja see muudab kollektiivsed palgaläbirääkimised võimatuks. ma arvan, et meil peaks olema mingi lisameede, mis aitab siis ka tööturgu reguleerida. teine küsimus, mille tõstatas härra Bach ja mis on tähtis, et tuleks panna diagnoos äh, avaliku sektori töövahendusametitele. neli aastat äh, osalesin äh, Euroopa Liidu tasandil töövahendusametite äh, võrgustik töös ja tõesti, meil on lõhed suured, meil on nii äh, tsentraalriike kui ka föderaalriike, meil on erinevaid rahastamisvõimalusi eelarve kaudu ja muidu meil on äh, osades riikides finantsjärelevalve, teistes jälle mitte. nii et kui tuleks teha soovitusi selleks, et me saaksime lihtsustada, siis tuleks äh, tõesti luua struktuur, mis tõesti ka kaasaks erinevad sotsiaalpartnerid ja ainult siis oleks meil võimalik ka midagi ära teha ja tõesti ka käegakatsutavat äh, mõju saavutada tööturgudel. mina olen muidugi nõus ka sellega, mida ütles proua Kozlovskaja-Ževits, me, meie riik on üks nendest riikidest, kus kuulutati välja algatus, et üle viiekümne aastased inimesed tuleb uuesti tööturule tuua ja seda tehakse selle kaudu, et nendele antakse koolitust just digitaalmaailma valdkonnas aga samas digitaliseerimine, eriti just töömeditsiini valdkonnas, äh, kujutab endast ka väga suurt probleemi, stress näiteks, äh, äh, siis psüühikat tabavad haigused, on täiesti selge see, et need uued tehnoloogiad, digitehnoloogiad ähm, suurendavad ähm, survet töövõtjatele ja inimeste psüühika kannatab selle all, seda ei tohi ära unustada. proua esimees, olen teiega nõus, me ei saavuta sajaprotsendilist rahastamist. jah, ainult mikroettevõtete puhul see õnnestub. kui me soovime, et meil oleks piisavalt vahendeid selleks, et inimressurssidesse investeerida, on meil vaja ka kuskilt need vahendid leida ja seega kaasrahastamismäär peaks olema suurem ning see puudutab just mm, seda meie riiklikku koolitusfondi, nii et olen täiesti nõus sellega, mida siin räägiti motivatsiooni kohta. motivatsioon on ülitähtis, motivatsioon ei puuduta mitte ainult seda, et leitakse töökoht, aga motivatsioon on raske küsimus ka tööandja jaoks, sest äh, neil ei pruugi alati olla äh, võimalik töökohti pakkuda, just selliseid, mida on nõutud. no meil ei ole siin lihtsalt mitte mingeid arenguid, oleme täiesti paigal. Exactly what... Uh, tegelikult ma tahtsin öelda seda, mida eelkõneleja ütles, nimelt küsimus motiveerituse kohta osaliselt oli see küsimus ja tegelikult äh, arvamuse avaldus. väga lihtne oleks keskenduda ainult inimestele, kellel on raskusi tööturule integreerimisega, äh, et äh, välja selgitada, kas nad on piisavalt motiveeritud või heitunud või, või mis iganes. oluline on see, et me mõtleksime nendele ja üritaksime nendega leida suhtlemisviisi, viisid see on see dünaamika, mida me otsume. ja eelkõnelejad väga pa-, väga täpselt rääkisid sellest enne, puuetega inimeste puhul ja nii edasi. tööhõiveametite töötajad äh, peaksid tõesti mõtlema sellele, mida nad saaksid teha, suhtuda inimestesse positiivselt, mõelda sellele, et, et millised väljavaated neil võiksid olla Te viitasite ka sellele, et äh, ühiskonnas on marginaliseeritud gruppe, me oleme teadlikud nendest aga on üks grupp, kellele tuleks eraldi mõelda, kellel on väga suuri raskusi äh, hiljem, meil on tööturul ka suuri raskusi, elanikkonna vananemine, me peame tõesti mõtlema, missugused võiksid olla tööturul vanemate inimeste rollid. jah, tehakse äh, väga palju sellist ennustustööd, et noh, et millal oleks õige aeg lahkuda ja nii edasi, tööandjad samamoodi. me ei tohiks Äh, aga niimoodi huupi lihtsalt äh, arvata, vaid see peaks baseeruma mingitel strateegiatel, on ju inimesi, kes tahaksid olla kauem tööturul kui, kui lihtsalt töö, ametlik tööiga. ja siis märkus selle kohta, et tööturg muutub praegu kiiresti, see on tegelikult seotud kõikide nende asjadega, millest me rääkisime, sotsiaalne dialoog sotsiaalne dialoog otsustab selle, kas me saame äh, muutustega hakkama, kas me saame hakkama digitaliseerumisega, et kas kõik ühiskonnagrupid saavad osaleda, osaleda hästi ja kas kõigil on hääl, äh, mida ka kuulatakse. kui nendel asjadel kõikidele mõeldaks, siis, siis oleks päris hea. suur tänu. ja nüüd härra Lukk Selderloo. suur tänu nii ilusti hääldate minu nime, proua esinaine, aitäh. mõned märkused. ma olen täiesti nõus sellega, mida ütles härra Berinski. me ei tohiks unustada, et äh, me räägime siin ikkagi tõsiseltvõetavatest töökohtadest, väärtuslikest töökohtadest, töökohtadest, kus inimestel on võimalik täita oma unistusi ja soove, kus neil on võimalik areneda, see oleks need töökohad on need, mida me taga ajame, aga selleks on vaja haridust ja kaasav haridussüsteem on, on siinkohal kindlasti esmatähtis. ma olen nõus ka sellega, mida ütles härra Pahh. enamus äh, riiklikest tööhõiveametitest ei oma piisavaid oskusi äh, aitamaks inimesi, kellel on erivajadused aga on ju võimalik teha koostööd vabaühendustega ja teiste kodanikegruppidega selleks, et äh, see lõhe ületada. Iirimaal näiteks on Tööhõiveametil regulaarsed kontaktid äh, tugiametitega, näiteks äh, puuetega inimeste organisatsioonidega, selleks, et veenduda, et lähenemine on sobiv. Flaamimaal, minu enda kodupiirkonnas, on tööhõiveametite struktuurides ette nähtud üks inimene, näiteks vabaühenduse esindaja, äh, puuetega organisatsioon, inimeste organisatsioonide esindaja, kes on koha peal meil kontorites ja niimoodi äh, sõlmitakse neid kontakte. nüüd teie küsimus, proua esimees. jah, töökohtade äh, kujundamine, see on tõesti olnud väga edukas kuidas aga veenda tööandjaid selle kasulikkuses, noh, kõik saab alguse ju tegelikult äh, kommunikatsioonipoliitikast. tööandjad, äh, tööturuametid, äh, vabaühendused, kes pakuvad tugiteenuseid, räägivad kõik erinevat keelt ja sellepärast meil ongi platvorme, kus teineteisega kokku saaksime, et ühine keelekasutus välja arendada ja et me saaksime teemadest ühtemoodi aru meie organisatsioon näiteks teeb koostööd äh, personaliosakondadega hargmastes ettevõtetes. ILO-s muuseas on muidu väga ähm, huvitav võrgustik äh, ärikeskkond ja puuetega inimesed, kus siis on toodud kokku just nimelt erinevad osapooled, et ettevõtete värbamispoliitika oleks kaasavam, inimeste sõbralikum ja nii edasi, nii et need on, need on asjad, mida on võimalik kõik ette võtta, aga kõik saab alguse kommunikatsioonist ja sellepärast ongi huvipoolte kaasamine väga tähtis. ma olen äh, meie organisatsiooni peasekretär, aga olen ka ühe mittetulundusühingu äh, president Laamimaal, nimelt puuetega inimeste organisatsiooni esindaja ja meie töömeetmed on ka muutnud muutunud, me oleme alg-, enne me kogu aeg koolitasime inimesi, inimesed käisidki koolituselt teisele ja tööturule ei jõudnudki nüüd oleme aga oma äh, taktikat muutnud, vaid oleme kontaktid äh, sõlminud tööandjatega, ettevõtjatega ja arendanud välja poliitikaid, millega oleks võimalik võib-olla luua uusi töökohti, mis äh, sobiksid teatud puuetega inimestele. ja tegelikult see asi on täiesti võimalik ja toob, toob tulemusi, annab tulemusi. suur tänu. härra Tobin, palun. suur tänu ma teeksin kaks lühikest märkust. kõigepealt eh, loomulikult on kõige olulisem see, et me saaksime aru, et aktiivne tööhõivepoliitika eh, ei ole imelahendus, on teised küsimused, mis aitavad olukorra parandamisele kaasa, kollektiivläbirääkimised, sotsiaalsed, e-, sotsiaalne ettevõtlus ja nii edasi. aga loomulikult tööhõive seadusandlus, miinimumpalk, kõik sellised aspektid tuleks võtta vaatluse alla ja vaadata, kuidas need omavahel kokku sobituvad, kui me tahame inimestele tõesti pakkuda kõrgekvaliteetseid töökohti, mis on ka ajas püsivad. ja nüüd oskuste koht. tulevikku on kõige raskem üldse ette ennustada. aga selge on see, et oskuste omandamine inimeste seas, kes on tihti sattunud raskustesse, Ähm, kaob üsna kiiresti, aga need oskused, mida on vaja tööturul täna, muutuvad väga kiiresti. nii et äh, muudkui suureneb äh, oskuste vahel nõudlus ja pakkumine ja, ja, ja, ja suureneb väga kiiresti jah, äh, väikelaste harimine on oluline, kasvatamine on oluline, aga meil on tegelikult vaja ennetavaid, proaktiivseid ja jätkumeetmeid selleks, et oskuseid pidevalt uuendataks ja et nad teeniksid majandust. ja sellest võiks rääkida palju, et kuidas seda saavutada, aga suur tänu ja suur tänu veel, et kutsusite meid külla, aitäh! aitäh! tahaksin eeskätt tänada teid meie komisjoni esimehe nimel, ma tänan teid, et meie külalised osutusid nii silmapaistvateks esinejateks, selline kuulamine oli suurepärane kogemus ka minu jaoks. meie komisjoni järgmine istung toimub seitsmendal detsembril siin Brüsselis ja ma tänan kõiki tõlke ja kõiki neid kolleege, kes lõpuni vastu pidasid. meeldivat koduteed. selle viimasega ma